Äh, ametisse nimetamised, äh, mida mainisin, kehtivad, kui ei esitata nende vastu vastuväiteid. on algatatud äh, kaks kaks äh, kirjalikku äh, selgitist, äh, mis mõlemad puudutavad meditsiiniteemasid, teine puudutab Hiinas organite hankimist, esimene sai paarkümmend allkirja, teine üle kolmesaja ja need algatused on edastatud vastavatele ametkondadele. Erklärung zur Abschaffung der schriftlichen